Okay, those colleagues who are here, just to make the... Need kolleegid, kes on kohal, ütlen teile, et pidime algust tegema kell kolme, nüüd alustan nii kiiresti kui võimalik ja kui inimesed arvavad, et nad ei peaks siia kohale tulema, siis see on nende mure. meil on siin päevakorra projekt, kas me võime selle kinnitada? kas ma soovin siin tervitada ka külastajate rühma Tbilisist äh, Gruusiast, nad on siin härra Ertugi kutsel, tegemist on õigusteadust studeerivate inimestega. tere tulemast, äh, Gruusia külalised äh, transpordikomisjoni. ma juba tegin siin kommentaari sekretäriaadile, et vähemalt viimasel Eurovisiooni lauluvõistluse mina leidsin, et Gruusia laul Waterfall oli kõige parem laul. näete, et on inimesi, kes hindavad seda, mis teie koduriigis tehakse, nii et kui te lähete koju tagasi, siis võite öelda, et transpordikomisjoni esimees leidis, et teie laul oli Eurovisiooni võistlusel kõige parem. hästi, Michael süsinik dioksiidi heite seire aruandluse kontroll ning muudatusettepanekute läbivaatamine. palun, sõna on sinul. aitäh. meretransport on ainus majandussektor, mille puhul heitmekogustega pole tegeletud ja Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni hinnangul laevanduse tekitatavad heitkogused ikka veel äh, tõusevad, hinnangute kohaselt on nad kuus protsenti CO2 koguheitest ja see mõjutab ka inimeste tervist. umbes viiskümmend tuhat inimest sureb igal aastal ainult sellepärast, et laevatransport äh, reostab õhku IMO räägib küll palju, pole aga mitte midagi teinud, on teatud energiatõhususe indeksid paika pandud, aga nad ei ole kohustuslikud. Nad on paika pandud ainult teatud äh, laevade jaoks ja ka teatud äh, meretranspordi haldussüsteemide kohta. komisjon on nõus, et meetmetest ei piisa selleks, et täita valges raamatus äh, paika pandud eesmärki ehk et nelikümmend kuni viiskümmend protsenti heitmekogusest vähendada. meenutaksin teile, et Grossi raportit me rääkisime päris pikka aega ja seal äh, oli paika pandud ka erinevate kategooriate jaoks äh, erinevad eesmärgid, me võtsime need ka vastu, kuid komisjon ei ole olnud nii äh, entusiastlik selles osas kui parlament ja komisjon ei pea kinni ka sellest kohustusest, äh, mida, mille panid paika nõukogu ja parlament juba kahe tuhande üheksandal aastal, et kuni aastaks kaks tuhat kolmkümmend tuleb heitmesertifikaate ka meretranspordile laiendada nii et tõesti, eesmärgid olid suured, aga tundub, et äh, nad olid nii šokeeritud sellest, mis juhtus heitmete kauplemisega lennutranspordis ja sellepärast ei teinud nad nüüd enam mitte midagi. me töötame välja arvamust ja see töö oli raske just sellepärast, et seisukohad on väga erinevad ning äh, meil ei õnnestunud ka kompromissettepanekuid välja töötada just sellepärast, et arvamused on nii erinevad, kuid tähtis on see, ja selles osas me oleme ühel nõul, et võtame vastu selle, mida otsustas juba Keskkonnakomisjon. nimelt, et kui äh, äh, brutoruumala on nelisada laevadel, ka Keskkonnakomisjon toetas seda, et siis me paneksime piirmäära paika ja et me võtaksime kõik erinevad äh, roostavad ained äh, arvesse. Need kaks punkti on väga tähtsad ja raportöörina ma paluksin, et te toetaksite neid ettepanekuid, et me vähemalt selle saaksime paika pandud, et me lihtsalt ei nõuaks vähem kui keskkonnakomisjon. härra Kulakakis Kreekast on seal raportöör, tema on liberaal ja ta toetab seda seisukohta, see oli paljude jaoks, mõnede jaoks, vabandust, meie hulgast üllatav ja isegi kui me järgi pärisime, ta ütles, et jah, ta toetab seda ja siis öeldakse, et Euroopa Liit olevat selles võitluses üksi ja et äh, õhutranspordi heitmete reguleerimisel USA olevat olnud kõige suurem vastane. aga vastavalt rahvusvahelisele mereorganisatsioonile on USA teinud täpselt samasuguse ettepaneku ja tulnud välja samasuguse numbriga nelisada, ehk et kui USA toetab seda, siis meie ei tohiks küll lasta seda võimalust käest. ärge unustagem ka majanduslikku kasu me ei räägi siin mitte ainult keskkonnast, vaid ka majandusest. see on ka komisjoni teatises kirjas. kui me kasutame praegu kasutada olevat tehnoloogiat, siis meil on võimalik CO2 heitmeid umbes seitsekümmend viis protsenti vähendada ja kui me kiirust, laevade kiirust äh, ohjaksime. kaubalaevade puhul see ei mängi väga tähtsat rolli, väga tähtis on see, et ähm, laevad jõuaksid kohale äh, õigel ajal, ehk et kui jõuab kolmapäeval lae kohale ja lubatud on seda, siis ta peab ka jõudma, ükskõik kui kaua ta siis enne teel olnud. aga meil on võimalik siis üheksateist protsendi võrra äh, kütusekulu vähendada. sellega on võimalik siis raha kokku hoida, aga mitte ainult, vaid äh, ka keskkonda säästa. nii et me tõesti ei või seda väga tähtsat valdkonda mitte unustada. meretransport peab andma oma panuse selleks, et me jääksime konkurentsivõimelised ja just sellepärast peab Euroopa Liit olema aktiivne ning ma loodan, et me saame selge sõnumi selles küsimuses, et me toetame Keskkonnakomisjoni ja suur tänu koostöö eest! Thank you, Michael suur tänu, Maicel, läheme nüüd variraportööride juurde, kõigepealt äh, Rahvapartei variraportöör. Thank you, Brian um,. Well. suur tänu. ja mida mul selle kohta siis äh, öelda on? Äh, kõigepealt meie fraktsiooni seisukoht on, et me peaksime toetama komisjoni ettepanekut. ja meie arvates me peaksime sellele küsimusele lähenema terviklikult, holistlikult, mis minu arusaamise järgi tähendab seda, et me peaksime arvesse võtma seda, mida üldse on võimalik saavutada selle neljasaja tonni sissetoomisega. kas see tooks kaasa lihtsalt bürokraatiat? suuremaid halduskulusid või kui palju on meil võimalik saavutada keskkonnahoiu eesmärkidest. me peame samuti meie laevaettevõtetega arvestama. Neil peaksid olema vähemalt mõningad ärisaladused selleks, et nad oleksid konkurentsivõimelised nii et me leiame, et jah, komisjoni ettepanek on tagasihoidlik. aga seda võiks kirjeldada ka realistlikuna. Neil on oma äh, põhjused, miks see nelisada tonni seal nii on, see moodustab äh, pisut see moodustab viiskümmend protsenti kõikidest sadamas käikudest ja üheksakümne protsendi ringis kõikidest heitmetest. ning äh, selle muutmine lähenemise muutmine tooks kaasa liigseid halduskulusid. me leiame ka seda, et ajakava peaks olema realistlik ja me peaksime lähtuma sellest, et rahvusvaheline merendusorganisatsioon äh, selle protsessi algatab. mis puudutab reguleerimisala, siis äh, kuna CO2 heitmed moodustavad üheksa kümnendikku kõikidest heitmetest, siis ma arvan, et me peaksime siiski saasteainetest piirduma CO2-ga kui me räägiksime mõnest tuhandest tonnist siin viie tuhande tonni asemel, siis see oleks võib-olla saavutatav, aga aga üleüldiselt see on meie poolt praegu kõik. sotsiaaldemokraadid ja härra Fleckenstein, palun. ja, härra Vorsitzende, auch wir danken dem jah, härra esimees, ka meie täname raportööri va-, nähtud vaeva eest, ehkki mõningates aspektides me ei ole temaga nõus on oluline küll, et äh, meresõit annaks panuse ja oluline on õppida ka lennunduselt ja mitte teha samu vigu äh, meretranspordi puhul. järelevalve ka väljaspool liikmesriikide territooriume ja nende laevade äh, üle teostatav järelevalve, kes sõidavad kolmandate riikide lipu all, äh, komisjon peaks äh, Äh, hoolitsema selle eest, et kolmandad riigid siin äh, mingeid reservatsioone ei esitaks, neid tuleks äh, varakult teavitada ja tagada nende toetus. Euroopa Liit peab globaalsel tasandil olema esirinnas ja rahvusvahelise mereorganisatsiooni raames ka ülemaailmse lähenemise eest hoolitsema. kui jõutakse rahvusvahelise lepinguni, siis komisjon peab tagama määruse äh, kooskõla rahvusvaheliste lepingutega. konkreetselt, äh, mis puudutab nüüd rakendusala, mis puudutab äh, laevade suurust, siis oleme raportööriga nõus, me oleks nõus kompromissile minema tervikuna ja kaasama ka väiksemaid äh, laevu alates neljasajast äh, tonnist. mis puudutab saasteainet, siis seni on äh, komisjon ette näinud, et piirdutakse süsinikdioksiidi heitmetega ja sellega me oleme nõus seni ja praegu me nõuame seda, et komisjon kahe aasta pärast Euroopa Parlamendile annaks aru tehniliste te edus, tehnilistest edusammudest ja võimalusest kaasata teisi saasteaineid. CO2 äh, moodustab üheksakümmend kaheksa protsenti kõigist äh, laevasõidu heitmetest ning Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ütleb, et CO2 on kõige olulisem äh, saasteainetest ning teiste saasteainete kasvuhoonegaaside äh, ka võrreldes on sellega tegelemine kõige olulisem. komisjon on öelnud, et teisi saasteaineid praegu ei tuleks kaasata, ähm, muidu tuleks selliseid mõõtmisvahendeid kasutada, mis praegu ei ole veel piisavalt usaldusväärsed või on lihtsalt liiga kallid ja seepärast ei tundu teistsugune lähenemine mõistlik. kui äh, see nii on, siis me tahame kahe aasta pärast kuulata, kas äh, on olnud arenguid ja kui võimalik, siis kaasata ka teisi saasteaineid. neli ette pandud mõõtmismeetodit äh, meie arvates on sobivad, aga pärast kahte teavitamisperioodi peaks komisjon andma soovituse äh, kas oleks võimalik piirduda kahe mõõtmismeetodiga ja rakendamine peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik, tähtajad peaksid olema võimalikult lühikesed selleks, et mm, oleks võimalik anda panus heitkoguste vähendamisse. suur tänu ja proua Savisaar, palun. aitäh, härra juhataja, head kolleegid ka ma alustan raportööri tänamisega tehtud töö eest sest see ei ole tõepoolest lihtne teema ja siin ei ole ka lihtsaid lahendusi kuid kui sisust rääkides äh, rääkida no eh? we're struggling with trans interpretation so sorry since interpretation are we got, are we up and running again guys yeah it okay uh, Julia start again start again okay, okay jah, aitäh, härra juhataja veel kord ja head kolleegid ja okei okay,, thank you ja tänan raportööri tehtud töö eest, sest see tõepoolest ei ole olnud lihtne teema ja ei ole ka väga lihtsaid lahendusi siin olnud. kui sisust rääkida, siis ähm, komisjoni ettepanek ei ole olnud päris see, mida, mida me ootasime. see ei ole olnud piisavalt ambitsioonikas äh, ja ennekõike sellepärast et ta käsitleb ainult meretranspordist pärit süsinikdioksiidide seiret aruandlust ja kontrolli ning mitte konkreetset vähendamise nõuet. teiseks on pakutud avakava meie jaoks selgelt liiga pikk ja kolmandaks käsitleb see ainult tõepoolest äh, süsinikdioksiidi heitmete seiret jättes välja väga olulised heitmed nagu väävliühendid ja ja lämmastikuühend ehk siis soksid ja noksid kuigi raportöör on tulnud välja julge arvamuse projektiga ei saa me aga päris kõigega nõus olla. meile sobib ajakava lühendamine ning seiratavate heitmete loetelu laiendamine. algatuseks äh, toetame siiski ainult äh, soksi ja nõndanimetatud soksi ja noksi lisamist jälgitavate heitmete nimekirja samuti soovime et lühendatud ajakava järel tuleks komisjon välja konkreetsete vähendamise ettepanekutega kuid kuidas seda täpselt teha jäägu komisjoni otsustada mistõttu ei saa me ka toetada raportööri maksu väljatöötamise soovi. ja kui rääkida nüüd laevade suurusest siis me toetame raportööri kes on siis samal, samal arvamusel ka ENMi komisjoni raportööriga ning kes mõlemad toetavad mõjuala laiendamist juba 400 tonnistele ja suurematele laevadele mis vastab ka IMO regulatsioonidele ja nõudmistele heitmete seiremeetodite osa, osas nõustume komisjoniga et kasutada võib nelja erinevat meetodit mis annab võimaluse laialdaselt andmeid koguda ilma suuremate lisakuludeta ka laevaomanikele ja operaatoritele. need on põhiliselt alde poolsed märkused millega me nõustume ja millega me päris nõus olla ei saa aga suur tänu! Thank you very much. Next for the... E- suur tänu ja Euroopa konservatiivid ja reformistid, härra Van Dalen, palun. Eh, wat ons betreft, voorzitter, maar... suur tänu, lugupeetud esimees. mis meisse puutub, siis meie tahaksime komisjoni ettepanekust eh, üsna täpselt kinni pidada, oleme päris rahul sellega, mida komisjon on ette pannud. raportöör eh, teeb ettepanekuid suunas, mida meie ei saa toetada. me usume, et kütuseõli kvaliteedi jätmine sellisele tasemele, nagu see on, äh, sobib. me ei peaks hakkama seda siin liiga palju parandama. Äh, meil on üldiselt raportööri seisukohtadega raskus ning oleme komisjoni ettepanekuga nõus, aitäh! suur tänu! ja nüüd siis äh, oleme kõnelejatega ühele poole jõudnud äh, ja kliimamuutuse äh, direktoraadist esineb meil nüüd komisjoni esindaja proua Praadra. suur tänu, kõigile neile, kes siin sõna võtsid ja ma arvan, et me oleme jõudmas oma töös sellisesse tööjärku, kus on selged, millised on peamised teemavaldkonnad, mille üle arutelud toimuvad ja ma võib-olla selgitaksime meie seisukohast natuke meie ettepaneku loogikat teile. mis puudutab reguleerimisala, siis oleme alati leidnud, et süsinikdioksiidi heitmetele kui peamisele saasteainele äh, keskendumine on praegusel ajahetkel kõige arukam. on mitmeid äh, väljakutseid äh, seoses lämmastikuoksiidi seirega veel praegusel hetkel ja nende teiste saasteandjate kaastamine praegusel ajahetkel tooks kaasa viivitusi ning raskendaks ainult selle õigusakti jõustamist ja rakendamist see ei tähenda seda, et need teised saasteained ei oleks olulised, me saame aru sellest, et neid on vaja kunagi kaasata ja kaalume võimalusi tulevikus ka teised saasteained õigel ajahetkel ja kui võimalik, siis kaasata. mis puudutab siis kliimaandmete seiret, aruandlust ja kontrollisüsteemi üleilmses raamistikus, siis jah, rahvusvahelise mereorganisatsiooni algatus äh, peab olema äh, meie panuse aluseks ja meie peame omalt poolt tegema tööd nii, et äh, olem-, praegu juba toimuvad arutelud sellest saaksid hoogu juurde ning see aitaks ülemaailmse režiimi kehtestamisele. meie ettepanek peaks olema kooskõlas toimuvate läbirääkimistega, kus teised äh, riigid, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Norra, Kanada ja teised suured mererahvad on tulnud kokku selleks, et rääkida tõhususest, energiatõhususest ning äh, meie tahaksime omalt poolt siis aidata kaasa selle protsessi kiirendamisele. ja seetõttu oleme teinud ettepaneku äh, kaasata tõhususe andmed oma reguleerimisalasse sellepärast et piirdumine ainult süsinikdioksiidi taseme seirega õõnestaks meie võimalust osaleda asjakohastes läbirääkimistes maailma tasandil, kus räägitakse energiatõhususest kui laiemast mõistest. mis puudutab Äh, nende andmete läbipaistvust ja läbipaistvust laevade kohta, siis meie jaoks see seire, aruandlus ja kontrollisüsteem peab toimima omaette poliitilise meetmena. kui me ei luba juurdepääsu, kui me ei informeeri äriettevõtteid, reguleerijat, tarbijat selle informatsiooni abil, siis äh, me muudame siin oma me amputeerime siin äh, põhimõtteliselt omaenda poliitilise vahendi mis puudutab äh, seiremeetoodika piiranguid, siis äh, me tahtsime võimalikult vähe halduskoormust kaasa tuua laevandussektorile, lubades paindlikkust paindlikkuse abil me viime kulud miinimumtasandile, me ei taha mitte mingisuguseid uusi tehnilisi vahendeid, lähtume olemasolevatest seirevahenditest. üheks tähtsaks küsimuseks on see, kas me lähtume viiest tuhandest või neljasajast brutotonnist ja siin on tegemist poliitilise valikuga me oleme rääkinud viie tuhandest gigatonnist mitmel, mitmes kontekstis ja oleme seisukohal, et see viis tuhat on äh, põhjendatud äh, lähenemine ja hõlmab siiski suuremat osa heitmetest ning äh, on mõistlik, pidades silmas kaasnevaid halduskulusid. mis puudutab rakenduskal-, rakenduse ajakava, siis me ei näe võimalust selle ajakava ja tähtaegade kiirendamiseks. asju tuleb rakendada ka äh, rakendusaktidega ja mitmed tehnilised äh, üksikasjad äh, nõuavad veel täpsustamist, nii et jäägem siiski realistlikeks. lõpetuseks üks lühike kommentaar, mis puudutab Äh, mis mõtleb äh, edasist süsteemi, äh, siis seirearuandluse kontrollisüsteemi rakendusaktid peavad olema kooskõlas Lissaboni lepinguga ja peavad olema siis mõeldud mitte oluliste elementide käsitlemiseks selles ettepanekus siis seire aruandluse kontrollisüsteemilt sellisele öö, kulude süsteemile öö, üleminek oleks aga põhjapanev muutus. aitäh! aitäh, ma tänan kõigi koostöö eest ja praeguste sõnavõttude eest ja kommenteerin mõningaid. esmalt äh, keskkonnakomisjonis ei ole hääletus veel toimunud, aga tundub, et äh, tulemus on selline seisukoht, millest ma just enne rääkisin. et äh, komisjon oli tagasihoidlik, aga realistlik, äh, seda öeldakse alati, kui me alati oleks kasutanud viimasel kahekümnel aastal realistlikke väärtusi näiteks autotööstuses, siis oleks meie heitkogused täna kaks korda suuremad, nii et me peame olema julged ja ma tuletan teile meelde ka seda, et meil on äh, Põhja- ja Läänemeres ja äh, Põhja-Läänemere kanalis äh, äh, ranged normid, aga me tahame nüüd neid jälle siis ära kaotama hakata ja edendada konkurentsivõimet ja tahame kõikidele samu reegleid ja võib-olla mõned lähevad siis ka Euroopa kohtusse ja tulevad teistsugused otsused härra Sarvanmaa, mis puudutab rakendusala, siis sellest me võime veel rääkida. aga kui kaugele te oleksite nõus minema, kui me kompromissile jõuaks, kui töötate neli äh, äh, sada üheksakümmend ja meie ütleme nelisada, siis võib-olla mitte, aga äh, härra Fleckenstein, aitäh äh, selles osas, et te toetasite mind, mis puudutab suurust ja mis puudutab kliimamuutust, muutusi, siis on teil õigus heitkoguste osas, aga mis puudutab äh, tervise, mõjusid tervisele, siis äh, teil ei ole õigus. väävli ja lämmastikuühendid on äärmiselt olulised äh, tervishoiu seisukohast ja sellepärast oleks oluline nendega tegeleda. üheksakümmend kaheksa protsenti, jah, see argument on ilus, mina ka kahe protsendi pärast ei muretseks, aga see ei ole õige. proua Savisaar aitäh ka teile toetuse eest ja ajakava osas oleme loomulikult äh, avatud, me võime ähm, mõelda lühematele ajakava, lühemale ajakavale, me oleme selle ettepanekuga teinud, kui te nõus oleksite, siis me, mul oleks hea meel, kui me äh, hääletuse võidaks, siis ka me oleme kindlasti nõus ka lämmastikuühendite ka, kaasamisega, see oleks väga hea meel ja vähendamise eesmärgid on äärmiselt olulised, et te neljasadat toetate, see on ka oluline. nii et aitäh! Thank you, Michael. Just to remind everybody the vote in the committee is tomorrow and the vote in the suur tänu, hääletame siis äh, homme ja kolmekümnendal jaanuaril toimub hääletamine Keskkonnakomisjonis, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on paketi reisid ja toetatud reisikorraldusteenused. raportööriks härra Liberaski, aga härra Fleckenstein vist täidab tema kohuseid täna, nii et palun, Knut. Yes, I will speak in Polish no,. No. jah, aitäh, ma räägin nüüd poola keeles, ütleb härra Fleckenstein ja puhkeb naerma. First of all uh, in the name of uh... kõigepealt härra Liberatski nimel tänan variraportööre suurepärase koostöö eest siiamaani. raportöör on veendunud, et kõik kompromissettepanekud saavad ka kogu transpordikomisjoni toetuse kokku tehti viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, nendest töötati välja üheksa kompromissettepanekut. eriti on tarbijatel vaja kaitset siis, kui nad reisivad ja just sellepärast pakettreiside direktiiv ka üheksakümnendal aastal vastu võeti. reisiturg on aga sellest ajast väga palju muutunud. tarbijad äh, näevad tihti, et neil ei ole tagatud piisavat kaitset erinevates olukordades, mis reisile ette võivad tulla. on täiesti selge, et seaduandlus, seadusandlus tuleb kaasajastada, arvestades nende olukordadega, mida ei olnud isegi mitte veel olemas siis, kui vana direktiiv välja töötati raportööri arvates on äh, direktiivil kaks eesmärki. kõigepealt uue direktiiviga tuleb tagada see, et tarbijad oleksid kaitstud võimalikult kõrgel määral, eriti kui nad kasutavad erinevate reisiteenuste kombineerimist ja samal ajal tuleb hoolitseda selle eest, et kõigil valitseksid võrdsed võimalused äh, pakettreiside pakkujate puhul on väga tähtis see, et me piiriülesed takistused kõrvaldaksime. ettepaneku kohaldusala. raportöör on teinud ettepaneku jääda komisjoni ettepaneku juurde, tehes sellele mõned äh, kohandused. raportöör palub teie toetust selleks, et äh, paika panna selgelt pakett äh, teenuste definitsioon ja teha sinna teatud kohandusi. mis puudutab minimaalset harmoniseerimist, variraportöörid leppisid kokku eesmärgistatud ühtlustamise osas, millega meil on võimalik äh, säilitada lähimuspõhimõtet äh, liikmesriikide tasandil. mõned leiavad, et pakettreiside direktiiv ei lähe piisavalt kaugele, pakettreise pakutakse tegelikult üha vähem, kui üheksakümne üheksandal aastal see direktiiv vastu võeti, oli olukord hoopis teistsugune kui praegu, ka tarbijate eelistused on muutunud. ja on turule tulnud ka uued tegijad näiteks äh, sõltumatud lepingud äh, ühe reisi jaoks äh, on direktiivis täiesti välja jäänud. tarbijad on, on mitmeid kordi teada andnud enda õiguste mitte kinnipidamisest ja nad on tihti alles hiljem avastanud, et nad, teenusepakkuja on tegelikult vahendanud hoopis mingit teenust raportöör teeb ettepaneku äh, ja teeb ettepaneku, et individuaalsed reisiteenused vastaksid selle direktiivi miinimumnõuetele. ja lüngad õiguslikult äh, selles valdkonnas tekitaksid turul probleeme, aga üldiselt võib öelda, et äh, üha suurem on kolmandate osapoolte individuaalsete reisiteenuste pakkumine, tarbijad üha enam korraldavad ise oma reise ja plaanivad ise oma reise. raportöör on seetõttu veendunud, et hoolimata sellest, et ajakava on tihe, on meil võimalik äh, kompromissidele jõuda, mis on kõikidele meeltmööda ning seda Euroopa tarbijate huvides nii palju siis äh, härra Boguslav Liberatskilt loetuna ette Knut Fleckensteini poolt. suur tänu, äh, härra Fleckenstein, teie poola keel on lihtsalt hiilgav, komplimenteerib härra Simson ning tunnistab, et isegi tema saab poola keelest aru sellisel juhul. Äh, ja Rahvapartei fraktsioon, härra Tigrandes, palun. Sí, gracias, señor presidente. Yo no lo he entendido en polaco, pero lo he entendido muy bien en la traducción. aitäh, poola keelt ma ei kuulanud, aga ma kuulasin äh, tõlget. sooviksin tänada. ja see on tõesti väga oluline. eriti sellise riigi jaoks nagu Hispaania, mille jaoks turism on äärmiselt oluline majanduse osa, nii et me peame väga hästi sellega tegelema ja väga kahju, et nüüd äh, niimoodi kiirustades lähenetakse asjale. vahetult enne valimisi nõuti, et äh, tuleb äh, kompromisse sõlmida ja me oleme siis ma tahaks aga uskuda, et on võimalik veel tulemusi saavutada, et meil õnnestub see Äh, see hääletus läbi viia, sest me oleme tõesti võidelnud äh, ähm, selle eest ja on ka argumente, mis on väga mõistlikud. ma arvan, et me peame töötama tõhusalt, üritama oma eesmärke saavutada ja seda selle aja jooksul, mis meil on. nii et vaja on tegeleda kon siin konsulteerimisega ja ma tahaksin Äh, vabandada äh, kõigi ees, kes arvavad, et dialoogi on olnud vähem, kui äh, oleks olnud soovitav. aga ma tahaks öelda, et härra Liberatski oli väga avatud meie märkuste suhtes. see direktiiv on tõesti vananenud ja selle läbivaatamine on hädavajalik ja nüüd on tarbijatel hoopis teistsugused võimalused, teistsugused transpordivõimalused ja selle tulemusena tõesti direktiiv oli vajanenud, vananenud, seda ei saanud enam kasutada korralikult ja seda tuleb läbi vaadata. vaja on kohaneda uute tavadega ja oluline on tagada tarbijate õiguste kaitse. nüüd on olemas uuemad, moodsamad mudelid aga nagu öeldud, vaja on äh, tegeleda õiguste kaitsega ja me ei taha siin lihtsalt äh, äh, suuri sõnu teha. ma tahaksin lisada veel omalt poolt paar märkust, sõltumata sellest, et me oleme nii kiirustades pidanud töötama, on meil õnnestunud kompromisse välja töötada, see on väga positiivne. ma loodan, et härra Liberatski saab äh, töö nendega lõpetada, aga kuna ta on avatud meelega, siis võib-olla tulevad ka uued kompromissid, nagu öeldud, meil õnnestus lõpuks kokku leppida asjades. ma arvan, et äh, tarbijakaitse tase paraneb, seda on juba ka öeldud ning äh, need mudelid, mida müüakse ka internetis, nende puhul paraneb ähm, õiguslik olukord äh, võrreldes üheksakümnendate aastatega. vanade mudelitega ei saanud jätkata, vaja oli neid ajakohastada, see on täiesti selge. ja mis puudutab kompromisse, siis meil õnnestus mõningate teemade osas kokku leppida aga kuna mul väga palju aega ei ole, siis ma neist ei hakkaks rääkima. raportööri esindaja juba rääkis neist, aga rakendusala, see on tõesti väga oluline. liikmesriikidel peaks olema võimalik äh, võtta vastu äh, rangemaid norme, mis puudutavad äh, pakettreise, pakettreiside definitsiooni ja reisikorraldajaid ja võimalusi on päris erinevaid. meie jaoks on oluline, et mõeldaks ka solidaarsuse aspektile. nüüd on olemas väga palju erinevaid äh, uusi lepinguliike ja asi ei saa olla nii, et keegi sõlmib lepingu, aga lõpuks äh, ei ole teada, mis sellest välja tuleb tarbijale peab andma võimaluse äh, esitada va-, vaid-, vaideid, kui asjad ei lähe nii, nagu ette nähtud. ma arvan, et äh, kui raportöör on nõus äh, kompromisside osas meie märkusi arvesse võtma, siis oleks meil väga hea meel, me kuulsime siin väga mõistlikke ettepanekuid. nagu öeldud, et seaduslüngad täidetakse ja kokkuvõttes oleme üsna rahul. ja protesteerida ma ei tahaks üldse, sellest ei ole ka mingit kasu, aga mul on siiski väga kahju, et meil oli nii vähe aega selle jaoks, ma olen variraportöör ka õiguskomisjonis ja väga kahju, et me nii palju kiirustama peame, see on tõesti teema, millega me oleks pidanud põhjalikult äh, tegelema. ja meil on väga kahju, et äh, üks poliitiline jõud on asja viinud nii kaugele, et ähm, meil ei ole seda aega, mida meil vaja oleks. me toetame seda sisuliselt äh, oleme suures osas nõus. Äh, aga kui võimalik, siis võiks äh, tõesti paari üksikasja parandada. proua Maisner, jah, suur tänu raportöörile suur tänu selle eest, et äh, Knut Fleckenstein kõik väga hästi meile ette kandis, me oleme tegelikult äh, nõus sellega, mida Boguslav Liberatski on ette pannud. kui nüüd vaadata äh, kohaldusala ja online-kaubandus, siis me leiame, et tõesti see pakett tuleb vastu võtta ja see peab olema piisavalt üksikasjalik ja näiteks andmekaitse puhul tuleb tõesti hoolitseda selle eest, tõesti kaardiandmed ja kõik muu oleks kaitstud. alles siis saame me ka tõesti rääkida ka pakettreisist. mis puudutab äh, Äh, näiteks kui me pakume siin erinevaid lisateenuseid, kui internetileheküljel, kust ma ostan lennupileti, on veel ka link sellele, et ma saan ka auto hiljem äh, äh, rentida, seal ka tõesti tuleb kaitse tagada. mis puudutab neid eraldiseisvaid teenuseid äh,, seda täiesti uut kontseptsiooni, äh, kus siin räägitakse Äh, kas lihtsalt äh, ühest hotelliööst või siis ka mingist rongipiletist, äh, siis praegusel hetkel on nad direktiivist väljas, tarbijakaitse direktiivis on nad sees. aga minu arvates ka see ei kuulu pakettreiside direktiivis, see on täiesti vales kohas siin, etki peaks selle üle järele mõtlema. mis puudutab nüüd seda harmoniseerimist, siis ALDE fraktsioon toetab seda, et tõesti tarbijakaitset tuleb suurendada. peame alati väga sõbralikult suhtuma tarbijatesse ja seda meie ei, siin ei taha meie küll kaikaid kodaratesse loopida. ja mis puudutab hinnatõusu, siis meie arvame, et on õige, kui öeldakse, et jah, kui äh, hinnatõus lepingu kohaselt on võimalik, siis ei tohi hind tõusta üle viie protsendi võrra või kui see siiski niimoodi on, siis peab olema võimalus ka reisist loobuda. sest muidu võib juhtuda, et keegi broneerib küll reisi, aga selleks hetkeks, kui reisile tuleb minna, on rahakott lõhki. aitäh, järgmisena proua Lichtenberger, palun. jah, suur tänu. mina olen nõus sellega, et väga tähtis oli see direktiiv üle vaadata, sellepärast et äh, tarbijate käitumine on viimastel aastakümnetel väga palju muutunud äh, inimesed on muutunud paindlikumaks just sellepärast, et nad internetis oma reise ise planeerivad äh, ja nad tõesti töötavad välja oma nii-öelda oma reisipakkumise erinevatelt lehekülgedelt, äh, panevad kokku oma reisi ja tõesti siin on vastutuse ahel täiesti muutunud ja see on ka väga tähtis. sellele on minu arvates väga hästi reageeritud ka äh, meie pro-, raporti projektiga, raportöör on kompromissidesse kõige tähtsamad küsimused sisse kirjutanud ja minu jaoks on väga tähtis see, et meil õnnestuks nii-öelda arvestada ja ka kohaneda nende uute broneerimismudelitega. tänapäeval on meil tõesti võimalik lennureisi, hotelliööd broneerida erinevatelt lehekülgedelt ja siis need teenusepakkujad võivad veel oma leheküljel meile pakkuda siis äh, linke, äh, kus me saame veel siis uusi teenuseid juurde osta ja ma arvan, et me peame tarbijakaitsesse selle kõik kaasama just sellepärast, et see on praegusel hetkel kõige tähtsam, ma arvan, et tulevikus äh, tõesti sellised fikseeritud pakettreisid ja nende broneerimine väheneb suurel määral. ka komisjoni ettepanek näitas, et tõesti on vaja teatud küsimused selgeks rääkida just sellepärast, et tarbijakaitses on tekkinud teatud lüngad Äh, tihti tekkis tarbijatel probleeme sellepärast, et definitsioonid ei olnud selged, ei olnud väga selgelt teada, kuidas on erinevad teenused omavahel seotud ja just sellepärast on väga tähtis need teenused siin üle, vabandust, need definitsioonid siin üle vaadata ja neid praegustele oludele kohandada. ma usun, et tegemist on tähtsa küsimusega eriti kui me räägime siin ühepoolsetest hinnatõstmistest või ka sellest, et äh, kvaliteeti, teenuse kvaliteeti vähendatakse, ma arvan, et mitte keegi ei kurjustaks, kui äh, neile pakutakse paremat hotellituba kui see, mille nad on broneerinud. aga tõesti, probleem tekib meil siis, kui ma broneerin reisi ja seal öeldakse mulle, et ma ööbin kolme tärni hotellis ja siis jõuan äh, kohale ning avastan, et duširuumi ei olegi, äh, toas, vaid see on hoopis kuskil koridori lõpus või et mul ei ole võimalik oma hotellituba lukku panna. nii et tõesti, siin on väga selgelt need küsimused ära reguleeritud. nüüd äh, lähtudes nendest kogemustest ja sellest, mida on ajakirjanduses kirjutatud, on väga tähtis, et meil oleksid reeglid äh, nendeks äh, puhkudeks, kus ettevõtted muutuvad maksevõimetuks. sest tõesti, kui selgub, et ma olen reisil ja ettevõte on äh, makseraskutesse sattunud, et ma siiski saan korralikult koju tagasi. siis need täiesti eraseisvad küsimused, äh, et milliseid teenuseid on võimalik äh, siduda või et kas nad on seotud või kas seotus on kuidagi nähtav ka siin tuleb tõesti mõelda eelkõige tarbijakaitse peale ja selle peale, et tarbijatel peab olema võimalus reageerida ja väga tähtis on, et äh, tarbijatele antakse informatsiooni. et kui selgub, et nende broneeringus on tehtud muudatusi, siis neil tõesti õigus ka teada saada selle eest, kas neid on piisavalt kaitstud, kas kaitstuse tase on tagatud. varem oli see raske, kuid nüüd on see tänu internetile lihtne ja ma arvan, et me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et tarbijad oleksid piisavalt kaitstud. siin tõesti tuleb äh, direktiivi kaasajastada. ma arvan, et väga põnev oleks olnud sellesse küsimusse ka üksikasjalikumalt süveneda. olen kolleegidega nõus, kui tõesti parlamendi ametiperiood on lõppemas ja mul on väga hea meel, et üleüldse mingi ettepanek tuli, sest muidu oleks pidanud veel ühe turismihooaja ära ootama, enne kui oleks neid otsustavaid muudatusi hakatud äh, äh, tegema ja samamoodi nagu ka kolleeg De Grandes olen ka mina pärit piirkonnast, mis on äh, äh, turismipiirkond ja kus turism mängib väga tähtsat rolli. kui reisikorraldajad ei ole mitte selles riigis, kuhu me reisime, vaid hoopis meie koduriigis ja kui nad siis tõesti pakuvad halva kvaliteediga teenuseid või ei pea kinni tarbijakaitse nõuetest, siis tegelikult äh, mustatakse alati seda riiki, kuhu inimesed läksid puhkusele, sest inimesed jäävad probleemidesse, satuvad probleemidesse puhkuseriigis. ja see võib teatud turismipiirkondade jaoks, teatud turismiriikide jaoks äh, suurt maineprobleemi tähendada, kuigi nad ise ei ole absoluutselt süüdi. nii et tõesti, kõigepealt äh, tuleb ka reisivaldkonnas selgeks teha, et on teatud standardid, mis kehtivad, me peame võitlema ebaõiglase konkurentsi vastu ja me peame mõtlema veel ka selle peale, et tõesti, kui tekib probleeme, siis kannatab selle riigi maine, kuhu me puhkusele läheme. kui ma näiteks broneerin reisi Kreekasse, seal tekib probleeme ja tekib probleeme korraldajafirmaga, mis äh, asub Saksamaal, Austrias, Rootsis, Ühendkuningriigis, siis hiljem siiski see halb maine jääb hoopis Kreeka külge, mitte korraldaja äh, riigi külge, nii et tõesti tuleb tegeleda kvaliteedistandardite ja tarbijakaitsega selleks, et äh, puhkuselt saadaks ka korralik elamus. peale sellega töömaailm on muutunud ja just sellepärast puhkus on inimeste jaoks muutunud järjest tähtsamaks. inimesed hoiavad kokku terve aasta, ootavad oma puhkust ja sellepärast on väga tähtis, et nad oleksid puhkusel ka kaitstud ja tähtis on siis ka tõesti, et pakutakse täpselt sellist teenust nagu pakkumises kirjas. nagu öeldud, ähm, väga tähtis oleks, et me sellest küsimusest üksikasjalikumalt räägiksime, sest meie komisjon vastutab ka turismivaldkonna eest, aga ma olen tõesti õnnelik selle üle, mis on kompromissis, sest see on päris korralik samm edasi. Jackie Foster, palun järgmisena. Uh, suur tänu härra esimees, suur tänu ka raportöörile. ja me teame, et äh, milline on äh, IMCO ajakava ja nii edasi. aga mis puudutab seda arvamust, siis võib üldiselt äh, rusikareeglina öelda, et ajakohastamine on igati asjakohane. me pole ajakohastanud seda direktiivi üheksakümnendatest alates saadik kõik ja meil on maailma üks kõige innovatiivsemaid ja arenenumaid äh, reisisektoreid, meil on ühtne turg, meil on reguleerivad äh, organid äh, erinevates liikmesriikides ja on erinevaid teenuseid ja ja erinevaid organeid, kes tarbijate huvidest võivad hoolt kanda me oleme ka omalt poolt pannud päris palju, teinud päris palju muudatusettepanekuid määratluste kohta ja reguleerimisala kohta ning lisaks sellele see äh, asjadest kiiresti läbi tormamine äh, on murettekitav. meil on olnud paar koosolekut väga vähese etteteatamisega, väga vähesed saadikud said osaleda seal, see ei ole kriitika raportöörile. meie ei eelda, et meie poliitiliste fraktsioonide nõunikud või assistendid Äh, peaksid meie koormat meie eest kandma ja meie eest koosolekutel sõna võtma. see on meie oma vastutus äh, koosolekutel poliitikutena. meie saame läbirääkimisi pidada, äh, meie oskame läbirääkimisi pidada nii, et me teaksime, kuidas asjadega õigesti edasi jõuda. ja praegu komisjoni ette pandud abi, ajakava äh, Äh, on selline, et ähm, komisjon ise ei ole vastanud meie küsimustele, IMCO-s toimus kuulamine ja, ja mõningad väga keerulised teemavaldkonnad äh, veebipõhisel broneerimisega seoses on jäänud selgitamata, küsimused vastamata. Äh, me tahaksime neid asju põhjalikult läbi vaadata Äh, mis puudutab siis neid individuaalseid reisiteenuseid, siis tegelikult meil on õigusakte, mis käsitlevad individuaalseid reisiteenuseid, äh, meil on ka lähimuspõhimõttega seotud probleem. me püüame siin äh, kõike ühtlustada ja koondada kokku, seda soovib komisjon, aga selline suund ei ole meile päris meeltmööda. ja mis puudutab läbiklikitavaid teenuseid, siis kui teie olete tarbija, siis selline bännerile või klikkimine peaks olema teile lihtne ja kui äh, inimene otsib tegelikult lennuteenust ja, ja see klikkimine viib ta hoopiski hotelli pakkumise juurde või äh, üüriauto pakkumise juurde, siis nad üldse ei tea, kuhu nad on jõudnud ja kellega nad peaksid kontakteeruma ja ja, ja kõik see ja, ja ma ei kujuta ette, kuidas see peaks päevade praktikas toimima ning keegi ei ole meile seda ka selgitanud ning äh, maksejõuetused, vastutuse teema, äh, see on ka lähimuspõhimõttega seotud küsimus ja meie päevakava on tõesti tihe, äh, need teemad vajavad käsitlemist ja äärmiselt kahju, on sellest, et asjad on nii, nagu nad on ja mõningad teemavaldkonnad on jäänud täpsustamata, selgitamata. komisjon lihtsalt üritab asju ülepeakaela läbi suruda ja lõppkokkuvõttes tarbijad on need, kes peavad kannatama, nad ei tea enam lõppkokkuvõttes, millega neil tegemist on äh, ja mis nende enda nimi on kogu selles protsessis nii et äh, meie siin ei ole amatöörid, meie oleme nende asjadega tuttavad, oleme väga paljugagi tööd juba teinud ja ma arvan, et suurem osa siin kojas teavad, kuidas need asjad peaksid toimima aga me ei taha kritiseerida siin raportööri, raportöör annab endast parima, me ei ole küll nõus tema kom-, kõikide kompromissidega, toetame mõningaid teisi, aga, aga, aga on pari, palju mõt-, võtmeküsimusi, mis on jäänud lahendamata ning äh, ka komisjonil meie arvates ei ole veel õigeid vastuseid selle kohta, kuidas see asi peaks aitama tarbijate huvisid kaitsta ning olukorda parandada. aitäh! suur tänu! meie esitame oma arvamuse, me ei ole vastutav komisjon, meil on äh, tugevdatud roll lähtuvalt kodukorra äh, punktist nelikümmend üheksa, aga IMCO juhib meie tööd. aga äh, et ka neid õiglaselt äh, kohelda, ütleksin omalt poolt, et äh, tegemist on jälle sellise näitega sellest, et kus komisjon on esitanud õigusakti ettepaneku äh, viimasel hetkel, kui meie oleme seda nõudnud juba mõnda aega, me oleme nõudnud äh, reisipakettide direktiivi ülevaatamist juba päris pikka aega. ja eks me tunneme ka oma komisjoni töökava vaadates, kuidas paljude teemavaldkondade puhul tehakse need ettepanekud viimasel hetkel ja siis meie peame kiirustama aga härra Mattia äh, õigusasjade peadirektoraadist komisjonist võib meile rääkida, miks selle asjaga on siis nii palju viivitatud. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, loomulikult äh, ma ei saa erinevaid kompromissettepanekuid kommenteerida, kuivõrd ma ei ole neid näinud ja mis puudutab ajakava, siis jah, te olete teadlikud sellest, et tegemist on keerulise teemavaldkonnaga, kus on väga palju erinevaid seisukohti erinevates sidusrühmades ja meil oli väga pikale veninud ja väga põhjalik konsulteerimisfaas. ning meie eesmärgiks oli esitada tasakaalustatud ettepanek, võttes arvesse konsulteerimisetapis saadud andmeid ja seisukohti ja mul on väga hea meel, et äh, meie tööd on toetanud suurem osa siin äh, sõna võtnutest, me leiame, et meie seisukoht on heaks aluseks edasisele tööle, on tasakaalustatud äh, ning me oleme võtnud arvesse erinevate huvirühmade seisukohti ja vajadusi, ühelt poolt tarbijate, teiselt poolt tööstuse vajadusi ja ma arvan, et sellega olen ma pisut ka selgitanud meie valikuid ajakava valdkonnas. kompromisse, nagu ma ütlesin, ma kommenteerida ei saa, kuid komisjoni seisukohast on oluline, et me võtaksime arvesse seda, et sellel ettepanekul on kahene eesmärk, ühelt poolt tahaksime me saavutada kõrget tarbijakaitsetaset selles valdkonnas, aga teiselt poolt sooviksime me ka kõrvaldada tõkked piiriüleselt kaubanduselt see loomulikult eeldab teatavat ühtlustamise määra, sellepärast et vastasel korral on ettevõtjatel väga raske piiriüleselt tegutseda ja ka info edastamine, infonõuded on erinevad liikmesriigiti ja kui kõikidel liikmesriikidel on erinevad infonõuded, siis on ettevõtjatel väga raske oma tooteid piiriüleselt müüa ja turustada. suur tänu, härra Fleckenstein Äh, ma ei, ma eeldan, et teil kui härra Liberatskil on, ei ole midagi lisada või on midagi lisada? ei ole, aga ma edastan härra Liberatskile teie sõnumi sisu ja härra De Grandes, meie ju laseme saadikutena seda endaga teha. et äh, lõpptulemusena on vaja äh, nii kiiresti asju arutada ja minu meelest on palju näiteid äh, mis teevad meile selgeks, et me ei tohi tulevikus seda lubada. suur tänu, hääletame homme, nagu me kõik seda juba teame ja IMCO-s toimub hääletamine üheteistkümnendal veebruaril ja täiskokku jõuab see teema äh, märtsis kaks tuhat neliteist, aga seda tuleb veel kinnitada, nüüd läheme edasi oma päevakorraga. järgmiseks räägime lennundussektori ja heitmetega kauplemisest, härra Kross, palun aitäh, ka siin me oleme veidi ajahädas selle teemaga ja sellepärast tahaksin tänada kõigepealt, esmalt kõiki kolleege, kes mm, meie frakts-, kes mm, variraportööridena on teinud väga head koostööd, meil ei ole mingit ideaalset lahendust praeguses olukorras, meil on tegemist erinevate ettepanekutega ja Äh, ma tahaksin äh, ka omalt poolt seletada ühte äh, lahendusettepanekut. praegune lahendusettepanek jääb selle vahele, mida komisjon meile ette pani ENVI komisjonis antud esimese teabe kohaselt ja teiste kolleegide ettepanekute vahele. ettepanek on siis järgmine. komisjon tegi ettepaneku, et praegune Äh, aja kinnipaneku meetod jätkuks kuni aastani kaks tuhat neliteist ja et siis tuleks jätku, jätkata valitud lähenemisega. selle tulemusena komisjon, meie komisjonis tulid kaks ekstreemset ettepanekut, mõned tahtsid aja kinni panna kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, mõnid kolleegid aga arvasid, et see süsteem tuleks üldse peatada enne, kuni, kuniks meil ei ole rahvusvahelisel tasemel äh, lahendusi. teised aga arvasid, et võiks äh, alustada palju varem äh, õhuruumi äh, põhise lahendusega ja äh, kõigepealt oleks siis meil aastani kaks tuhat neliteist äh, peatamine ja siis tuleks õhuruumi põhine lahendamine ja siis äh, Ähm, peaks tulema siis ähm, rahvusvahelisel tasandil äh, lahendus, nii et kompromissi leidmine ei olnud kerge ja ma austan kõiki neid, kes äh, ei saa seda kompromissi toetada, tegemist peab olema sellise kompromissiga, mis avaldab ühelt poolt survet, aga teiselt poolt võimaldab teatavat paindlikkust, äh, surve säilitamine tähendab seda, et selle ettepanekuga, mis me oleme ALDE ja SND fraktsiooniga välja töötanud, teeme ettepaneku, et me praeguse aja kinnipanemise süsteemi säilitaks kuni aastani kaks tuhat kuusteist ning rahvusvahelisel areenil saavutatud tulemuste baasil me siis kas jätkaksime sellega, kui me, kuni me saame konkreetsed ettepanekud ja kui konkreetseid ettepanekuid ei tule, siis oleks see õhuruumipõhine mudel Äh, sest siis meil on vaja julgust äh, eraldi edasi tegutseda. selle ettepaneku eelised seisneksid selles, et meil oleks äh, euroopalik lähenemine, aga võib-olla me saaksime siis ka rahvusvahelise lahenduse, mis oleks minu meelest parem. IKU tasandil oleks siis kuni aastani kaks tuhat kuusteist võimalik võib-olla midagi ära teha ning viimane punkt, mis puudutab kõige äärepoolsemaid piirkondi, erinevad kolleegid tegid ettepanekuid, ma üritasin neid arvesse võtta kompromissis niimoodi, Eh, et ähm, et ei võeta arvesse tervet äh, äh, marsruuti ja et äh, lisas on praegu kirjas ka see, et rahvusvaheliste lepingu, lendude puhul äh, Äh, neid lende arvesse ei võeta, see on äh, niimoodi kirjas ka komisjoni praeguses ettepanekus. see on meie kompromissettepanek, tänan kõiki, kes on teinud äh, kaastööd ja loodan, et on võimalik siin asja veelgi parandada, et me saame transpordikomisjonina anda hea panuse keskkonnakomisjoni töösse. Dank u wel, voorzitter, en dank aan de rapporteur voor uh, het werk en het compromis dat op tafel ligt. Het is natuurlijk een dossier met heel veel meningen. suur tänu selle ettepaneku eest selles küsimuses. jah, tõesti, selles valdkonnas on meil palju erinevaid arvamusi. me teame, et kolleegid Keskkonnakomisjonist on äärmuslikumal seisukohal kui meie. ma arvan, et siin on kaks küsimust tähtsad. kõigepealt teame me, et on kohustused et järgmisel rahvusvahelise lennunduse organisatsiooni kohtumisel pandaks paika eesmärgid, mis tuleb täita aastaks kaks tuhat kakskümmend. ma arvan, et tähtis on ka tõesti see, et läbirääkimised saaksid hoo sisse. meie jaoks on tähtis see, et lennunduses äh, üritatakse olla võimalikult keskkonnasäästlik ja võimalikult vähe CO2 heitmeid õhku paisata. ja seda on võimalik teha ainult üleilmse lepingu kaudu. ja peale selle see nii-öelda kella peatamine selle kella peatamisega tuleb tõesti jätkata, kuni me täpselt teame, millised on läbirääkimiste tulemused ja tõesti, survet tuleb ka edaspidi avaldada, me peame hoolitsema selle eest, et need, kes praegusel hetkel on läbirääkimiste laua taga, teavad ka tõesti, et meie eesmärgiks on ühe selge süsteemi väljatöötamine isegi siis, kui meil ei ole praegusel hetkel üleilmset kokkulepet. me alustame kõigepealt sellest nii-öelda õhubaasi lähenemisest, mis tähendab siis seda, et kõik lennud mis lähevad üle Euroopa või mis saavad alguse Euroopast et need langevad reguleerimisala alla ja niimoodi me üritame survet säilitada. ja otse loomulikult arvestame me ka vajalike eranditega, mis meil tuleb äh, ette näha ülemeremaade jaoks ja sellepärast on minu arvates ettepanek vägagi mõistlik, me jääme nende põhimõtete juurde, mis meie jaoks on olnud alati väga tähtsad. meie fraktsioon toetab seda ettepanekut, võib-olla on kolleege, kes äh, toetavad pigem äh, äh, veelgi rohelisemat lähenemist, kuid me leiame, et see ettepanek härra Krossilt on väga hea. aitäh ja järgmisena proua Maisner, palun suur tänu, suur tänu Mathieu Grossile selle eest, et ta selle küsimuse uuesti tõstatas nii hästi nagu alati ja põhimõtteliselt äh, tulevad riigid kokku kliimakonverentsideks äh, ja võtavad vastu seal suuri otsuseid, on väga kahju tegelikult, et rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon ei ole teinud ettepanekut selle kohta, kuidas üleilmselt selle probleemiga tegeleda tõesti, rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon ei ole praegu väga palju veel teinud selles küsimuses, aga neil on pandud paika ajakava ja hiljemalt aastal kaks tuhat neliteist soovisid nad tõesti ka ettepaneku teha. me pole kindlad, et see tõesti ka õnnestub, kuid me loodame, et see ettepanek tuleb, sest optimiste on päris palju. just sellepärast leian ma, et Mathieu Grossi ettepanek on hea väärib toetust, sellepärast et me ei satu siin Euroopas ohtu, et surume läbi midagi, millega ülejäänud maailm pole nõus ja me ikkagi oma eesmärke ei saavi-, saavuta. ma arvan, et me tõesti peaksime rahvusvahelisele üldsusele andma võimaluse kaasa lüüa ja neid eesmärke täita. ja kui tõesti mitte midagi äh, edasi ei liigu, siis me ei tohiks käsi rüppe panna, me peame ise midagi ära tegema, sellepärast see niinimetatud õhubaasi lähenemise süsteem on väga hea. ma tean, et äh, lennundussektorist on väga paljud öelnud, et äh, see kella peatamine peaks ähm, vähemalt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani kehtima, kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ettepanek tehakse, siis võib-olla jah, aga minu arvates on Mathieu Grossi ettepanek vägagi hea ettepanek suur tänu, järgmisena proua Lichtenberger. jah, suur tänu. mina ei saa toetada seda kompromissi ühel lihtsal põhjusel. eelmine kord, kui me siin rääkisime sellest äh, kella peatamise küsimuses, toonitasin ma, et siis on meil see üks tähtaeg ja mitte ühtegi sammu edasi ning siis peab äh, rahvusvaheline üldsus reageerima nüüd ütlete teie seda veel üks kord ja pikendate jällegi. mida see tähendab, see läbirääkijate jaoks, see tähendab seda, et tuleb lihtsalt äh, äh, jällegi käed rüppe panna, mitte midagi teha ja küll Euroopa seda tähtaega pikendab tegelikult me anname siin praegu täiesti vale sõnumi. Euroopa saadab välja sõnumi äh,, et kui natukenegi vastutuult rahvusvahelisel tasandil on tunda, siis juba kohe lihtsalt ähm, tõmmatakse saba jalge vahele ja antakse järele. minu arvates on see vale. me oleme tõesti juba alguses äh, ettepaneku välja töötanud, juba toona me andsime järele mäletate selle heitmetega kauplemise süsteemi puhul näiteks me oleks pidanud täiesti eraldi süsteemi välja töötama, mis ei oleks ETS süsteemiga seotud ma arvan, et me oleme siin midagi valesti teinud või tähendab teie, sellepärast et te tegelikult võtate ära äh, stiimulid kõikidelt nendelt, kes võiksid olla meie liitlased. jah, igal pool on inimesi, kes ütlevad, et jah, meil tuleb äh, midagi ette võtta, võtta heitmetega lennundussektoris, täpselt samamoodi nagu seda tehakse maanteetranspordi puhul, tööstusvaldkonnas ja nii edasi. Need meie liitlased need oleme me praegusel hetkel väga raskesse seisu jätnud, kui nad kuulevad, et iga kord, kui Euroopas on äh, väikest vastutuuleiili näha, annavad järele ja ma olen täiesti veendunud, et kui teie teete nüüd selle ettepaneku, siis järgmisel korral öeldakse, et jah, noh, kahju, pole midagi teha, aga keegi pole midagi teinud, anname jälle järele. see on vale, minu arvates on tegemist vale lähenemisega ja ma arvan, et oleks vajalik ka tõesti siin äh, näidata, et mittetegutsemisel on oma tagajärjed ja nüüd veelgi kaugemale minna, kui keskkonnakomisjoni tähtaeg on minu arvates täiesti vale meie siin ei ole ai-, ainult tööstuse huvide kaitsjad, me peame vaatama tervikpilti, me peame hoolitsema ka selle, peame mõtlema ka selle peale, mida kliimamuudatused endaga kaasa toovad ja me peame meetmeid välja töötama. ja ETS ehk siis heitmetega kauplemise süsteem oli tegelikult üks katse eh, ühte meedet välja töötada USA, India, Hiina, Lõuna-Ameerika isegi kui nad kohe ei nõustu sellega, me ju teadsime seda algusest peale. ma ei ole nõus, et nüüd saadetakse välja sõnum, et piisab natukesest vastutuulest ja Euroopa pikendab kohe ees äh, tähtaega. ma arvan, et me peame vaatama ka seda, mida transpordisektori jaoks pidevad kliimamuutused tähendavad. me peame sellega arvestama ja me peame mõtlema ka selle peale, et oma tegudes äh, tuleb mõelda nende pikemaajaliste probleemide peale, mitte ainult äh, lühiajalistele nähtustele ja seega me ei toeta seda kompromissi. aitäh ja proua Foster! suur tänu, esimees, ja suur tänu Matthew Grossile ka. tema ülesanne ei olnud kergete killast. ta püüdis siia üldsegi mingisugust mõtet sisse tuua seal kompromiss muudatusettepanekutes on palju elemente, meil oli väga hea kohtumine, väga paljusid kompromissettepanekuid ja elemente me saame toetada, aga on üks kompromiss, mille puhul meil on osaliselt teatavaid äh, lahkarvamusi. aga üldiselt võib öelda seda, et see näitab suurepäraselt, et kui asjadele läheneda ühepoolselt, äh, siis äh, jõutaksegi sellise tulemuseni välja. me siin katsume lihtsalt äh, juba püstitatud eesmärke ja püstitatud reegleid muuta, äh, nii-öelda väravaposte teise kohta nihutada, olen teinud omalt poolt muudatusettepaneku, mis minu meelest on vägagi tabav, kuna puudub korralik mõjuhinnang äh, Euroopa Liidu regionaalse õhuruumi mudeli kohta, siis neljandal oktoobril äh, kokku lepi-, kaks tuhat kolmteist kokku lepitud mudel ICAO assambleel mudelit tuleks arvesse võtta, arvesse võttes Euroopa Liidule tehtava, Euroopa Liidu meetmete kahju kolmandate riikide poolt, kui sellised meetmed võetakse ja selline ja sellisel korral peaks peatama selle direk-, võimaliku kahju korral peaks peatama selle direktiivi rakendamise. see on siis see, kuhu me oleme jõudnud äh, oma kella peatamisega, see on konkurentsivõimet äh, haavav, meil on väga palju väikeseid äh, lennuettevõtteid, kes on kogu sellesse protsessi tõmmatud ning äh, peavad selles protsessis nüüd olema kuni vähemalt kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, nemad seda ise ei palunud. ja selles äh, algses määruses ei räägitud kunagi alguses, et, äh, et tegemist oleks ainult Euroopa Liidu sisese määrusega. komisjon lihtsalt üritas kuidagi halva mängu juures head nägu teha ja midagi päästa, muutes asjad veelgi hullemaks me ei äh, taha ju tegelikult kella peatada ja algse määruseni juurde tagasi, reguleerimise juurde tagasi pöörduda. mina ka ei tea muidugi, mida Keskkonnakomisjon kavatseb öelda. aga mis puudutab seda õhuruumi mudelit, siis tõesti mõjuhinnangut ei ole ja ma ei tea, kellega on rääkinud komisjon, olen rääkinud ise erinevate osapooltega, aga lennud Euroopa Liitu ja Euroopa Liidust välja lähtuvalt sellest mudelist. Nende küsimuses ma ei ole, ma olen rääkinud väga paljude inimestega lennundussektoris, aga mitte keegi ei tea tegelikult, millised on mõjud ja millised on kulud, kas see läheb rohkem maksma tarbija jaoks või, või mitte, kasu, milline mudel sobiks tarbijale. Nendele küsimustele ei ole keegi veel vastust leidnud, sellepärast et komisjon on seisukohal, et et keegi, et nad lihtsalt kaevavad auku suuremaks. ja Matthew on mitmeid kompromissettepanekuid, mida me saame toetada, aga me tahaksime, et ICAO asjade juurde tagasi pöörduks, me oleme nõus Äh, sellega, kui meil on ülemaailmne lähenemine, kui ICAO seda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal mõistlikuks peab, aga praegusel hetkel oleme me, me peame lihtsalt valima kahe halva vahel. ja Matthew, võib-olla me võiksime seda kompromissi analüüsida, võib-olla oleks sealt midagi võimalik edasi viia, aga mõjuhinnang, mõjuhinnangu olete teie sisse toonud ainult lisasse mina ei tahaks ainult lisas seda, me tahaksin mõjuhinnangut äh, tuua sisse tähtsamale kohale, konkreetsesse artiklisse, ma tahaksin märkimisväärselt tugevamat seisukohta. et me saaksime vaadata, kuhu me asjadega võime välja üldse jõuda. nii palju siis meie fraktsioonilt ja tahaksin tänada ka Matthewt, kes on tõesti omalt poolt kogu hingest pingutanud, et et siia natukenegi mõistust sisse panna. härra Kohv, äh, aitäh. tahtsin tegelikult äh, rahvusvahelist äh, ülemaailmset lahendust ICAO baasil kaks tuhat kakskümmend oli minu meelest äh, loogiline tähtaeg, sellepärast oli minu jaoks loogiline ka sel-, seniks aeg peatada, aga minu meelest on Mathieu Grossi töö väga hea ja seetõttu ma toetan tema kompromissi, aitäh. Thank you. Before I bring the commission in, just on the um... tänu, enne kui annan sõna komisjonile, ütlen veel, et ei ole tavaline see, et kompromissettepanekuid hakatakse kaheks tegema ehk et kui fraktsioonid soovivad eh, siin osade kaupa hääletust, siis nad peaksid võimalikult kiiresti sellest teada andma, et teada saada, kas üldse on võimalik. komisjonilt äh, proua Paadrum jälle. Thank you, Mr Chair and uh, thank you to suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka kõikidele austatud parlamendiliikmetele, kes siin sõna võtsid ja kommenteerisid seda ettepanekut, iseäranis suur tänu raportöörile härra Grossile, kes on äh, lahendustele orienteeritud oma lähenemises, komisjon jääb oma seisukoha juurde kindlaks. oleme selgel seisukohal, et Euroopa õhuruumi põhine lähenemine kajastab väga hästi meie läbirääkimisi kolmandate riikidega, mitte ainult Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni assamblee, vaid ka varasema viimaste aastate ja kuude jooksul suurem osa lennundusega tegelevaid majandusruume on selgelt äh, viidanud sellele, et nemad eeldaksid õhuruumi põhist lähenemist, äh, turupõhiste lähenemiste rakendamisega seoses. Euroopas on ka neid, kes leiavad, et see ei ole tehniliselt võimalik meie oleme omalt poolt äh, andnud äh, kõik, mis vähegi võimalik, äh, et selle peaaegu võimatu muuta võimalikuks. me teame, et seda on võimalik jõustada ja sellega kaasnevad piiratud haldusraskused nii ettevõtetele kui ka ametitele ning Eurokontrollile muuhulgas Euroopa õhuruumi lähenemisega oleme me oma äh, õigusraamistiku viinud kooskõlla sellega, mida teised eelistaksid. tegelikult mõjuhinnanguid on läbi viidud palju, on väga palju analüüsi läbi viidud ähm, nii ICAO-s kui ka meie ise oleme seda analüüsinud väga põhjalikult. ma võin teile esitada konkreetsed äh, leheküljed mõjuhinnangutest, asjakohased leheküljed, kui te leiate, et see on vajalik. me leiame, et meie ettepanek on nii tehniliselt kui ka õiguslikult vettpidav, aga loomulikult me saame aru, et on alati teisi seisukohti, kes leiavad, milles leitakse, et tuleks minna kaugemale, tuleks rohkem dialoogi kasutada, et tuleks minimeerida provokatsioonide riske. meie oleme ka omalt poolt veendunud, et meie reguleerimisala valik toob lisandväärtust. on selge, et meie tulevaste õigusaktide kooskõlastamine ICAO tööprotsessiga on poliitilise otsustamise küsimus. meie leiame, et teatavad sidemed ICAO protsessi ning äh, meie otsuse vahel peaksid olema, meie otsuse vahel äh, alandada oma keskkonnaalaseid eesmärke üleilmses protsessis. komisjon on täielikult pühendunud sellele ülemaailmsele protsessile ja anname omalt poolt äh, kõik selleks, et kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast saaksime me hakata võtma suuremaid kohustusi või soodustama suuremate kohustuste võtmist selles kontekstis. kuna me ei ole kompromissettepanekuid näinud, siis neid me ei saa üksikasjalikult äh, kommenteerida, kuid oleme valmis tegema koostööd kõikide osapooltega meie kaasotsustamise menetluse käigus, oodates õige pea lähenevaid kolmepoolseid läbirääkimisi. suur tänu ja nüüd härra Kross, palun. Mm, jah, aitäh kõigile kolleegidele sõnavõtud äh, näitasid, et mõnedele jaoks läheb asi liiga kaugele ja mõnede jaoks ei lähe piisavalt kaugele, kompromiss peab olema ka äh, kesktee ja kompromiss peab tähendama seda, et paljud oleks rahul sellega. ma tahaksin kahte asja öelda. kompromissis on ette nähtud on vahendite äh, eesmärgipärane kasutamine, need vahendid peavad olema kasutatud siis äh, just nimelt nendes äh, valdkondades, kust need äh, pärit on. ja teine märkus puudutab kolleeg Fosterit. tema räägib, rääkis mõjuhinnangust, see ei ole mitte üksnes lisas, vaid see on ka artiklis kakskümmend kaheksa punktis seitse, et iga ettepanekuga peaks kaasas käima detailne mõjuhinnang, nii et punktis seitse on see sees, nii et äh, me ei nõua äh, mõjuhinnangut mitte üksnes lisas, vaid see on artiklis ka sees ja meie ka soovisime seda. ma loodan, et äh, homseks oleme jõudnud sammu edasi, sest me ei pea mitte üksnes siin kompromisse otsima, vaid ka keskkonnakomisjonis Äh, kus me saame olema ka kolmepoolsete läbirääkimiste meeskonnas, me peame komisjoniga otsima kompromisse ja peame kindlasti edasi liikuma, aitäh. tuletaksin teile meelde, hääletame siis homme meie komisjonis ja keskkonnakomisjonis hääletatakse kolmekümnendal jaanuaril. järgmine päevakorrapunkt ja SES kaks pluss mõlema, mõni, mõlemad meie raportööridest puuduvad põhjuseta, nii et koordinaatorid peavad siin ohjad oma kätte võtma. ja paistab, et äh, härra Grosch peab samuti lahkuma, härra Marinescu ja härra Foster, proua Foster peab samuti selgitama asju, nii et äh, ma arvan, et kõigepealt äh, võib-olla võiks siis äh, härra Grosch seletada meile, millised on härra Marinescu seisukohad äh, SES kahe kohta. see läks nüüd küll väga kiiresti, härra esimees ma ei hakka seda nüüd rumeenia keeles ette lugema. kolleeg Marinesko on üritanud seda siin tõlkida ja ta ütleb, et kõige tähtsam on see, et ähm, määruse kohaldusala toetatakse ja lähtutakse ühtsest taevast ja ja siis riiklikud asutused peavad vastu võtma esimesel tasandil otsuseid on teatud üksikasju, mille osas tuleb kompromissettepanekutele jõuda, arvestades olukorraga liikmesriikides, tuleb äh, hoolitseda ka selle eest, et ettepanekud oleksid järjepidevad, eriti tähtis on see, et ühed asutused tegeleksid teatud pädevusega. see on täpselt see, mis on tema ettepanek ja mis puudutab toetavaid teenuseid, siis lähtutakse sellest, et äh, me ei saa siin teenuseid lahti siduda mitte ainult ühe lihtsa otsusega see vana tuntud küsimus, mis puudutab töö ülevaatamist. ja siis seda reguleerijat, siis siin on tõesti veel üksikasju, mille osas tuleb jõuda kokkuleppele ja võib-olla tuleks siin äh, teatud partnerlusi välja töötada. mina ütleksin sinna veel otsa oma arvamuse, et meie rahvapartei fraktsioon soovime selle raportiga selgeks teha, et survet tuleb säilitada selleks, et funktsionaalsed õhuruumid Euroopa Liidus toimiksid. me ei tohi jätta nüüd siin muljet selle arvamusega, et me loobume sellest nõudmisest, ei, me peame seda nõudmist edaspidigi välja tooma, tegemist on seadusloomelise projektiga, kus liikmesriigid ei ole siiamaani rakendanud seda, mida nad oleksid pidanud tegema ja see on minu jaoks see kõige tähtsam ülesanne ülesanne. see sõnum tuleb siit parlamendist välja saata väga selgelt mis puudutab nüüd äh, ametiasutusi, sellest võime me eraldi rääkida, aga kolleeg Marin Eskuga räägin siis sellest veel eraldi. aitäh! Thank you. Uh, I'm going to do this as a joint debate because the shadows are all the same. tegemist on äh, ühise aruteluga erinevate päevakorrapunktide osas, sellepärast et variraportöörid on kõikides küsimustes samad, nii et äh, ka härra Sassooli raport või Marinescu raport, ükskõik mille kohta soovite siis öelda midagi? On uh, David's report. Alors, euh, David euh, ne peut pas être ici pour raison de santé. kõigepealt siis David Maria Sassooli raporti kohta esitati kaheksakümmend viis muudatusettepanekut, suur osa on vastuvõetavad, on ainult äh, üks kompromissmuudatusettepanek juhtimise küsimuses, sellest tuleb meil omavahel rääkida. Need muudatusettepanekute osas, mida esitati, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend üks äh, Jacqueline Frosteri poolt, äh, neid David äh, ei toeta eriti, sõjaline, sõjalised lennud peaksid jääma välja ja see oleks tagasiminek ja tooks kaasa julgeolekuriski muudatusettepanekud proua Lichtenbergilt nelikümmend, nelikümmend üks ja nelikümmend kaks. Nendes küsimustes Davidile meeldiks rohkem, kui saaks komisjoniga läbi rääkimisi pidada, sellepärast et teatavate tingimuste, teatavad tingimused võetakse reguleerimise alast ära nii et seda, see on tehniline küsimus, mida tuleks äh, täpsemalt analüüsida. muudatusettepanek kaksteist, äh, mille esitas David ise, on nüüd tagasi võetud, nii et see unustage ära. ja härra Marinescu on esitanud terve rea muudatusettepanekuid, mis käsitlevad ähm, mõistete liikmesriikide äh, määratlusi, äh, muudatusi ja pädevate asutuste mõiste sissetoomist. mis puudutab juhtimist, siis äh, David toob, teeb omalt poolt kompromissmuudatusettepaneku, mis võtab arvesse komisjoni ettepanekut ja omaenda muudatusettepanekuid, nagu ka proua Jacqueline Fosteri ja härra Simsoni muudatusettepanekuid jääb alles äh, mõiste executive board, äh, täidesaatev kogu, nõukogu, mis on ka komisjoni ettepanekus, aga vähendatakse selle pädevusi. pädevustena tuuakse välja täidev direktori abist, äh, pädevusteks jääb täidev direktori abistamisena. täidesaatev kogu võib ainult hädaolukorras ja ajutiselt otsustada täidevsaatva direktori ametis oleku üle. ja selle eesmärgiks oleks tagada selle kogu tõhusus, president, viis liiget ja nii edasi ja nii edasi. nii palju on siis Davidil öelda. ja nüüd siis paari sõnaga ka härra Marinesko raporti kohta, seal on kolm tähtsamat punkti. kõigepealt oleme me kõik ühel meelel, et meil on vaja rangemat lähenemist, sanktsioonide võimaluse sissetoomist, komisjoni rolli tugevdamist, mille tulemuseks peaks olema äh, kiirem tegutsemine, suurem ohutus, väiksemad kulud. inimteguritega tuleb samuti arvesse võtta ja teiseks, mis puudutab toetavaid teenuseid, siis selles küsimuses tunneme me päris tõsist muret nende killustamise pärast. Ja sotsiaalsete ja ohutusalaste tagajärgede pärast peame saavutama hea tagajärje äh, hea tasakaalu ühelt poolt nende asjaolude vahel, ning teiselt poolt suurema tõhususe ja läbipaistvuse vahel, nii et me peame väga ettevaatlikult tegutsema. ning mis puudutab liikmesriikide järelevalve ametivõime, siis auditite käigus on selgunud, et on teatavaid probleeme, mõningatel kordadel pole sellistel organitel piisavat inimressurssi, piisavaid tehnilisi vahendeid, piisavat sõltumatust nii et äh, ka selles olukorras tuleb asjad kontrolli alla saada ning äh, ka seda külge tugevdada. nii palju siis meie äh, variraportöörilt härra Spiiroselt Marinescu raporti kohta. proua Maisner, palun. jah, suur tänu ka minu poolt härra Marineskule Strasbourgis oli meil variraportööride kohtumine, kus me juba päris asjad saime, päris paljud asjad saime läbi arutada. mis puudutab ALDE fraktsiooni, siis oleme kompromissettepanekutega nõus, mis raportöör on teinud, mis just härra Kross ka ütles, et äh, peaksime jääma selle struktuuri juurde, see on see, mida me oleme juba algusest peale toonitama, et me ei saa seda struktuuri lihtsalt laiali lüüa, aga peame vaatama teiselt poolt, et kui tõesti tekib õhu, funktsionaalsete õhuruumide vahel koostöövõimalusi ja siis ka ühtset taevast äh, ka kaasata, siis me ei tohiks seda välistada, et äh, tõesti, ma arvan, et tulevikus peaks hoolitsema ka selle võimaluse kaasamise eest. mis puudutab järelevalveasutusi, siis mul on väga hea meel, et need on siin eraldi välja toodud ja kogu selle toetuse juures on mul veel üks küsimus, millele pole saanud vastust. minu fraktsioon esitas küsimuse, et mis saab Gibraltarist, et kas, et siin öeldi, et õigustalituse käest tuleb aru pärida ja me tahaksime nüüd teada, äh, mis see vastus on, et te teate väga täpselt, kes meist selle küsimuse esitas. jah, äh, see läheb kaugemale kui minu pädevus, ütleb härra Simson ja annab sõna proua Lichtenbergile. jah, suur tänu kõigepealt SES kaks. lühidalt. minu jaoks on kaks tähtsat küsimust. esiteks, mul on jäänud mulje, et teatud valdkondades see lahtisidumine, eraldamine on pigem selline ideoloogiline lähenemine ja see reaalses elus lihtsalt ei toimi ja just sellepärast ma leian, et me ei tohiks siin selle ideoloogiaga edasi minna, vaid peaksime mõtlema selle peale, et mis oleks äh, terve talupoja mõistuse seisukohast lahendus ja kõik need kunstlikud äh, lahutamised siin minu arvates äh, väga palju kasu kaasa ei too. teiseks, ma arvan, et me peaksime kogu selles arutelus ühtse Euroopa taeva üle mitte ainult julgeoleku küsimustest rääkima, vaid mõtlema ka keskkonnahoiu oh, ja kliimaküsimuste peale eriti mõeldes just nüüd energia säästmise peale, selle peale, et õhutransport peaks võimalikult vähe energiat kulutama ja nii edasi. vähemalt peaks kogu selles arutelus need küsimused rohkem tähelepanu saama. teiseks, Sassooli raport muudatusettepanek kakskümmend kuus äh, põhjenduspunkti kaks kohta ja EASA-sisese huvide konflikti tõime me seal välja. meie arvates on tegemist tähtsa küsimusega. ja me soovime ka siin, et jätkusuutlikult äh, kliima ja keskkonnapoliitika oleksid meie tegevuse keskmes nüüd delegeeritud õigusaktid ja sellega seotud põhiprobleemid. nagu öeldud, viimasel ajal on olnud näha äh, trende, et äh, üldiste avalduste kõrval kõike lahendatakse delegeeritud õigusaktide kaudu. jah, teatud valdkondades, tehnilistes küsimustes on see õigustatud. aga ma näen, et ka poliitilistes küsimustes üha enam äh, kasutatakse delegeeritud õigusakte. ja lõppude lõpuks tähendab see seda, et parlamendil ei ole võimalus võtta vastu korralikku otsust, mis põhineks äh, põhjalikele aruteludele, just sellepärast ma olen sellise lähenemise vastu. see oleks minu poolt praegusel hetkel kõik, variraportööride kohtumistel me juba väga põhjalikult neid küsimusi arutasime, aitäh! suur tänu, proua Foster järgmisena! suur tänu, härra esimees! tulen teatud küsimuste juurde härra Sassooli raportist, tohin jah mm? -hmm. härra Sassooli raport äh, me leiame, et raportöör läheb õiges suunas, üldiselt vähemalt, suuremas osas. meil on teatud valdkondi, mis siiski tekitavad kõhklusi. see EASA nime muutus EAA-ks, miks, me ei saa aru, see on täiesti põhjendamatu ja ma ei usu, et me peaksime üldse hakkama sellega tegelema ja siis veel see täidesaatev nõukogu, kohe kindlasti, rääkides nüüd Ühendkuningriigi seisukohalt, me ei toetaks mitte midagi, kus meil ei oleks oma esindajat, ükskõik millisel juhul. Te teate, et see lähenemine, et jah, et seal nõukogus on vähe inimesi, see ei ole õigustatud ja just sellepärast äh, tuleks sellega ka arvestada. siis muudatusettepanekud et me ka NSA nime muudaksime NAA-ks ja see tuleb ka jällegi härra Marinesko raportist välja. me leiame, et terve rida muudatusettepanekuid viivad selle määruse täiesti valele kursile, sest nad tõesti äh, tekitaksid ainult segadust ja koormaksid seda jah, kohe kindlasti Ühendkuningriik ja meie äh, fraktsioon toetab ühtset Euroopa taevast, me toetame kõike seda, mida on vaja teha selleks, et Caesarikal, Caesarile hoog sisse lükata, sellest võidaksid kõik äh, eriti tehnoloogia osas kui ka selles osas, et muuta lennundust lihtsamaks ja härra Sassooli loodetavasti arvestab nende muudatusettepanekute ja teiste inimeste arvamustega. nüüd härra Marinesko, me oleme temaga paar korda kohtunud, suur tänu ka temale, nagu ka härra Sassoosile. tõesti, tegemist on tehnilise raske raportiga. aga sellegipoolest jällegi on sarnane olukord äh, meil selle NSA ja NAA-ga. ja ma ütlesin talle, et räägin inimestega Ühendkuningriigis ja ma teen ka seda, aga NSA nime muutus NAA-ks, kas see ei ole seesama asi, mida nad teevad, neil on erinevad ülesanded, need süsteemid on erinevalt üles ehitatud erinevates liikmesriikides ja sellega tuleb arvestada. siis me ei toeta seda õhuruumi kujundamist äh, sest need on tõesti funktsionaalsete õhuruumidega paika pandud. me ei toeta ka neid muudatusettepanekuid, kus siin pädevusi viiakse komitoloogia menetluse kaudu üle komisjonile dele- ja delegeeritud õigusaktide kasutamist ja meile ei meeldi ka see, et uus majanduslik reguleerija sinna äh, kaasatakse ilma, et oleks mõeldud selle peale, et mida see reguleerija siis tegema peaks ja siis see küsimus, mis puudutab toetavaid teenuseid. me ei usu, et see lahtissidumine siin oleks õige, mõtlemata ja analüüsimata turuolukorda. ja lõpetuseks siin mõned küsimused on tõstatanud Gibraltari, eh, mõned inimesed on tõstatanud Gibraltari küsimusi ja siin on tehtud ka muudatusettepanekuid Ühtse taeva ja Gibraltari kohta, mis puudutab Ühendkuningriiki, siis me tõesti Gibraltari suveräänsust ei ole kõhkluse alla seadnud. on täiesti selge, et tegemist on Briti ülemere piirkonnaga ja meil ei ole absoluutselt mitte mingeid kavatsusi Gibraltari kodanikelt ära võtta õigusi, mis on neile tagatud siin on mõned muudatusettepanekud selle kohta ja siis veel muudatusettepanekud, mida on teinud mõned kolleegid, kellel pole absoluutselt mitte mingit aimu selle kohta, mis on Gibraltari huvid, nad istuvad siin pigem minu paremal käel, seal nad tõesti istuvad, tõesti tutvuge paremini selle olukorraga. Need muudatusettepanekud lihtsalt panid mind äh, üllatusest suuri äh, sil-, äh, üllatusest suuri silmi tegema mis puudutab äh, Sassooli ja Marinescu raportit, meil on siin äh, leping, äh, komisjon hoolitseb selle täitmise eest. me peame sellest kinni. Need on ähm, meie mõtted selle kohta, kuhu me oleme praegusel hetkel jõudnud. tegemist on komplekssete raportitega. suur tänu härra Marineskule ja härra Sassoolile. suur tänu, enne kui annan sõna härra De Grandesele tahtsin öelda koordinaatoritele, et me vist täna alustame natukene varem koordinaatorite koosolekuga, nii et palun ärge ära minge. härra De Grandes, palun. Eh, aitäh. ma ei arva, et äh, on, oleks naiivne esitada küsimusi Gibraltari kohta, see on äh, ikkagi oluline. seal on pikk eellugu. ja nagu komisjon praegu toimib äh, ühtse Euroopa taeva osas, siis tuleb küll selle kohta küsimusi esitada. meil on ju ka lennureisijate õiguste määrus vastu võetud ja Londoni deklaratsioon äh, kaheksakümne seitsmendast aastast on vastu võetud. proua Fuster, me ei ole kunagi tõstatanud Gibraltari suveräänsuse, Gibraltari äh, kuluvuse küsimust arut-, ajalugu on olnud väga pikk, meil on väga head suhted Ühendkuningriigiga ja me ei taha kuidagi neid suhteid kahjustada, aga algusest peale me oleme viidanud sellele, et asi ei ole lihtne, meil on äh, need klauslid, mis äh, on Londoni konventsioonist ja siis on meil Ühtse Euroopa taeva äh, sätted, mis puudutavad Gibraltarit ja mm, oodatakse, kuni partnerid on kokkuleppele jõudnud. siin ei ole tegemist mingi hinnanguga, vaid lihtsalt selle konstateerimisega, et, et tegemist on äh, probleemiga ja siis on meil ka Cordoba äh, leping aastast kaks tuhat kuus ja ma ütlesin juba, et äh, meie jaoks pole see deklaratsioon siduv, seal ei ole mingit poliitilist või õiguslikku väärtust ja komisjon võib Londoni deklaratsiooni ja Cordoba deklaratsiooni, et, et nende arvessevõtmine ainult suurendaks lõhet. aga me peame üritama mõista, mida Londoni deklaratsiooniga taotleti. sooviti erandit Gibraltari jaoks, kuniks partnerid on suutnud kokku leppida mul ei ole mingeid kahtlusi selles suhtes, et kunagi me jõuame selle teemaga edasi. aga komisjon ei saa ju olla ähm, tuulelipp, neil on vaja mingi hetk otsus teha Ehm, ja me esitasime muudatusettepanekud sada neli, sada viis äh, ja nii edasi, mis puudutasid Londoni deklaratsiooni ja ma ei toetanud mitte kumbagi poolt, äh, vaid äh, Gibraltari jaoks on vaja erandit, kuni need riigid on suutnud ühe laua taha tulla ja dialoogi kaudu probleemid lahendada. DG Move Thank you very much, Mr Chairman uh,, thank you to everyone who has spoken for uh.... liikumise peadirektorat. meie poolt üks äh, kommentaar. ühtse taevapakett kaks on praktiline piiratud äh, projekt, kus, millega me viime lõpule kõik olemasoleva õigusloomelise protsessi äh, ja meie eesmärkideks on lihtsustamine, selgitamine ja täpsustamine ja kaasajastamine. tegemist ei ole vana poliitika ülevaatamisega, tegemist ei ole vähemalt ideoloogilise ülevaatamisega meie õigusraamistikust. proua Lichtenberger, ma olen nõus sellega, mida te ütlesite keskkonna küsimuses, keskkonda me ei võta piisavalt tõsiselt me ei võta oma ühtse taeva projekti keskkonnaasja piisava tõsisusega. väga palju on erinevaid muudatusettepanekuid, väga palju muudatusettepanekuid ja äärmiselt erinevaid ma ko koondanud kahe pealkirja all, aga kõigepealt härra Sassooli muudatusettepaneku, Sassooli äh, raporti muudatusettepanekut täpsemalt ning teiseks äh, härra Marinescu Äh, raporti muudatusettepanekud Ühtse Euroopa taeva algatuse kohta. kõigepealt äh, sõjalisuse küsimus äh, reguleerimisalas. meie leiame, et ettepanek, mis siin on tehtud, põhineb valesti arusaamas, arusaamal. meie üritame EASA määrust kooskõlastada ühtse taeva määrusega kak-, kahe tuhande neljandast aastast ja kõik, äh, ka kaasa arvatud sõjalised äh, ettevõtted peavad äh, vastama sertifitseerimise nõuetele ja kui me lihtsalt kustutaksime selle osa siit, siis me muudaksime olukorra nõrgemaks. härra Kross ja teised mainisid seda killustatuse hirmu liikmesriikide ametite killustatuse muret ehk siis äh, pädevate asutuste koondamine ühtseks äh, lennuametiks. EASA-s ja CES-is võiks olla ühine terminoloogia, selle vastu me ei ole. meie aga tahaksime pigem kasutada pädevat äh, ametiasutust kui mõistet, sellepärast et see annaks liikmesriikidele paindlikkuse otsustada, milline organ on pädevaks asutuseks, mõnikord võib olla tegemist ministri või muu koguga, mõnikord tsiviillennunduse ametiga. nii et seetõttu me eelistaksime kasutada mõistet pädev asutus, aga oleme nõus teiega, me ei tahaks siin hakata liigselt killustama olukorda. EASA akrediteerimine liikmesriikide asutuste üle. väga huvitav ettepanek, see eeldaks tõsist mõjuhinnangut ja ka poliitilisi läbirääkimisi liikmesriikidega, nii et sellest räägiksime teiega hiljem. praegu oleks liiga, liiga ennatlik seda ettepanekusse sisse tuua. nii palju siis EASA kohta. tõenäoliselt mõned asjad jäid kahe silma vahele aga nüüd siis äh, ühtne Euroopa taevas. muudatusettepanekuid esitati tõesti massiviisiliselt, mõni, mõningad neist olid äh, diameetrilised äh, vastandid, mis on iseenesestmõistetav, kõik määratluste temaatikaga seotud ettepanekud. Nende kohta ütleksin, et praegused muudatusettepanekud äh, sada nelikümmend üheksa, sada viiskümmend kolm ja teised võiksid äh, määratlused paremini IKO määratlustega kooskõlla, mis meil üldiselt ei ole, mille vastu üldiselt meil ei ole midagi, aga meil on ajaloolised põhjused, miks kahe tuhande neljandal aastal me mõningaid äh, määratlusi muutusime. ja nüüd meil on olnud viimase aastakümne jooksul kümneid rakenduseeskirju, nii et äh, seetõttu tuleb teha tagasi, peaks tegema tagasiulatuvalt äh, väga paljusid äh, muudatusettepanekuid ja mu muudatusi, nii et paluks teataval määral siiski piire peale panna sellele protsessile. artiklist sada kuuskümmend kuus edasi esitati väga palju muudatusettepanekuid sõltumatu ametikohta. sõltumatus on kooskõlas järelevalve ülesannetega kõnealuses liikmesriigis me leiame, et võib tekkida tõsiseid probleeme selles valdkonnas. toetavate teenuste küsimuse lahtisidumine ja nii edasi. sedagi vähemalt üks siinkõnelejatest käsitles muudatusettepanek kakssada viis, aga kõik muudatusettepanekud kahesaja kaheksandast kahesaja kolmekümne seitsmeni. Nende kohta võiksime öelda, et meie eesmärgid olid ambitsioonikamad, kui muudatusettepanekutest välja tuleb. me tahtsime eristada siis toetusteenuseid ja põhiteenuseid ja kui ühisteenuste pakkumist lubatakse, siis me leiame, et on üsna raske uutel turule tulijatel peamise pakkujana teenuseid pakkuda. sellepärast, et juba turul olejad äh, eelistaksid omaenda toetavaid teenuseid ja seetõttu meile meeldiks, kui lisatakse äh, siia juurde, et äh, finantsiliselt ja kvaliteedi seisukohast kõige parema pakkuja valimise eesmärk siis äh, väga paljud muudatusettepanekud äh, kahesaja kolmekümne seitsmest äh, kuni seitsmekümne üheksani. me tahtsime muuta selle süsteemi tugevamaks, aga leian, et mõningad muudatusettepanekud võtaksid isegi äh, nüüd praeguse vastupidavuse süsteemilt ära ja ma eeldan, et see ei ole nende muudatusettepanekute eesmärk. sooritussüsteemiga ei ole me veel saavutanud kõike, mida me soovisime saavutada. me loodame äh, kaugemale minna meie teisel viiteperioodil, millest räägime siis täpsemalt juba järgmisel kuul, aga me oleme seisukohal, et me peaksime olema ambitsioonikamad, et tõesti süsteemi parandada ja siin jällegi keskkonnategurit tuleks arvesse mõista. härra Elgadroi mainis siin ka inimtegurite muudatusettepanekut, muudatusettepanek kolmsada kakskümmend räägib konsulteerimiskogu moodustamisest. selles küsimuses olen ma täielikult nõus sellega, mida te selle tähtsuse kohta ütlesite, aga haldustõhususe seisukohast meeldiks meile kui me inimteguriga tegeleksime äh, mujal sotsiaaldialoogi töörühmades ja tööstusega konsul-, ettevõttega konsulteerimise protsessis, nii et see oleks äärmiselt kasulik nii SES kaks plussi kui ka muude valdkondade puhul nii palju siis meie esialgsetest reaktsioonidest teie muudatusettepanekutele, võime neid veel üksikasjalikumalt käsitleda, oleme üldiselt rahul teie muudatusettepanekutega, äh, aga veel üks küsimus, äh, äh, Gibraltar, jah, ma arvan, et selles küsimuses lihtsalt ma ei hakkaks millegagi riskima ja panen kõrva taha, mida ütlesid nii härra de Grandes kui proua, proua Foster ning ei hakkaks siin pead pakule omalt poolt panema proua Simson, hääletame kolmekümnenda, härra Simson, hääletame kolmekümnendal jaanuaril ja jätkame koordinaatorite koosolekuga kell viis. siis saame vahepeal ruumi tühjaks teha ja need, kes ei pea koordinaatorite koosolekule tulema, saavad lahkuda.